kinnitatud päevakord. päevakorra kohta on mul kõigepealt äh, härra kolleeg äh, Van Daleni ettepanek, kes on mulle kirjalikult teada andnud, et ta sooviks äh, võtta sõna ja rääkida päevakorrast. Teil on sõna, härra Van Dalen. jah, voorzitter, tänan küll. Eh, dit weekend is bekend geworden dat eh, de heer Van Rompuy aan Egypte voor 5 miljard aan steun sel nädalal Äh, sai teatavaks, et äh, Egiptus äh, saab abi, rahasid uuesti ja mul on kahtlusi selles osas, et Egiptusele edasi abi antakse, sellepärast et kopti kristlaste olukord on halvenenud ning konstitutsioonikohtu, kohus ei saa tegutseda. kas Euroopa abiga on seotud ka teatavaid tingimusi? mul on küs-, vastavat, ma olen vastavate küsimustega pöördunud äh, ka härra Van Rompuy ja proua Ashtoni poole ning ma tahaks, et me lahendaks selle küsimuse, et millal me saame seda arutada, kas äh, me saame näiteks veebruaris härra Van Rompuyga seda arutada? president, härra Van Dalen, see ei ole äh, teema, mis puudutaks selle nädala päevakorda, ma oleks tänulik, kui te äh, Äh, äh, mulle edastaks selle küsimuse, ma edastan selle siis omakorda pädevatele organitele ja siis me lahendame selle küsimuse, et millal me saame seda teemat äh, täiskogu istungil arutada. ja nüüd ja härra Leifrid palus ka sõna päevakorra kohta. aitäh, see ei puuduta päevakorda, vaid see puudutab varasemaid teatisi varem on juhtunud see, et kolm kolleegi sattusid kahtluse alla, et nad äh, soovivad äh, tasu eest mõningaid äh, õigusakte läbi suruda. see Austria kolleeg jõudis ka kohtusse ning ta mõisteti täna süüdi, sai nelja-aastase vanglakaristuse ja te-, põhjenduseks oli just nimelt see, et tegemist ei ole mitte mingi väikse külavanemaga, vaid Euroopa Parlamendi saadikuga. president, kasulik oleks see otsus edastada ka Saksamaa konstitutsioonikohtule. sõna härra Tännukil Uh, see, mis puudutab protseduurilisi küsimusi, siis minu fraktsioon tegi äh, täna ettepaneku, et teisipäeval kõrge esindaja juuresolekul arutada Mali olukorda sõjaline sekkumine, terrorismivastane sekkumine, mida juhib üks liikmesriik minu liikmesriigi toetusel aga meil tekkis äh, probleeme, sest me ei saanud esitada seda kella neljaks, aga ma sooviksin, et koda hääletaks selle üle, et me selle arutelu, mis on väga oluline, läbi viiksime, aitäh. härra Tänok, ich bedauere härra Tänak, mul on kahju, aga me ei ole seda taotlust saanud ilmselt. härra Odi, palun rahunege. ametlikul teel me ei ole seda taotlust saanud, ma uurin, miks see nii äh, läks, äh, võib-olla te võiksite seda oma fraktsioonis ka uurida, meie ei ole kella neljani saanud ametlikku taotlust äh, muuta selle nädala päevakorda, mul on väga kahju. härra Donjon, palun. jah, härra president ma leian eh, selle olevat väga kahetsusväärne, et nii oluline küsimus nagu sõjaline konflikt, mis puudutab ka üht meie liikmesriikidest ja kes kaotas ka mõned inimelud selle nädala vahetusel ja mis puudutab küsimust, mille suhtes võeti vastu resolutsioon juba kaks aastat tagasi ja mis puudutab meid kõiki ja Äh, tegemist on küsimusega, kus Euroopa Liit saadab oma sõjalised väed sinna riiki, siis on väga kahju, et meil ei ole ähm, kolmapäeval ette nähtud seda küsimust, hoolimata sellest, et me alustame ühtset äh, kaitsepoliitikat, see on väga kahetsusväärne äh, meie kodanike jaoks. Peter Svoboda härra Svoboda, palun. ma tahaks nende sõnavõttude kohta öelda seda, et kahjuks ükski fraktsioon ei ole seda otseselt taotlenud, aga ma arvan, et see on äärmiselt oluline ning härra president, ma siiski arvaks, et proua Ashtonit tuleb igal juhul paluda äh, et ta tuleks veebruari äh, istungi, äh, osaistungjärgule. me ei ole teda ammu näinud, väga oluline oleks temaga äh, arutelu läbi viia, nii et ma palun, et te pöörduksite proua Ashtoni poole selle taotlusega. aitäh, proua Harms, palun. ma ei tea, kas ma siin üldist segadust nüüd suurendan, aga nii palju, kui mina tean, Kat-, Catherine Ashton pakkus, et ta ei tuleks siia mitte kolmapäeval, aga homme teisipäeval äh, ja ta pakkus, et kui me oma päevakorda muudaksime, siis ta aru-, oleks nõus osalema aruteludes nii Mali kui Sürbia kui ka Serbia ja Kosovo üle mina oma fraktsiooni nimel saan öelda, et mina pooldan seda, et me muudaks päevakorda ja kui proua Ashton saab äh, tulla, siis me homme arutaksime temaga neid kolme teemat. Sie haben die president, te ei äh, suurendanud segadust, vaid pigem aitasite meil olukorda selgemaks muuta. proua Ashton äh, ei võtnud äh, nädalavahetusel minuga ühendust lihtsalt selleks, et te seda teaksite ja et, mm, et siin tõrjuda teatavaid kuulujutte, aga mulle helistas nädalavahetusel äh, parlamendi ametiisikud, et äh, proua Ashtoni büroo tegi äh, selle ettepaneku ja viitas sellele, et veebruaris ta ei saa tulla. aga veebruaris vastavalt äh, lepingule on ta kohustatud parlamenti tulema ja vastavalt lepingule oleks ta olnud kohustatud parlamenti tulema ka novembris. ning mina palusin oma bürood, et uuritaks fraktsioonide käest, kas fraktsioonid soovivad päevakorra muutmist sest see on peamiseks eelduseks äh, selleks, et päevakorda muuta saaks ja selleks, et päevakorda oleks võimalik muuta, oleks äh, täna kella neljaks äh, olnud vaja taotlusi, siis ma oleks saanud seda teha ja mitte ükski fraktsioon ei taotlenud päevakorra muutmist. esimees, president, ei, parlament ei ole suveräänne selles küsimuses, meil on kodukord mul on väga kahju, teie fraktsioon oleks pidanud kella neljaks selle taotluse esitama. härra Davis, palun. härra president, mulle tundub, et kui ma hindan seda õhkkonda siin, siis olgu reeglid sellised, nagu on, küsimus on ikkagi teie otsustada ja me toetasime seda, et Mali küsimus peaks olema selle nädala päevakorras, nii et palun ärge peitke ennast reeglite taha, ma arvan, et äh, pa-, see on teie otsustada, nii et palun pange see meie päevakorda. Oh, president härra Davis, ma leian, et see on väga tore, et te siin võtate vastu sellise otsuse, et president otsustab vajadusel ka kodukorra vastu. mind tavaliselt kritiseeritakse, et mina ei pea kodukorrast kinni. kui te nüüd arvate, et mina peaksin asjad enda kätte võtma, siis aitäh selle vihje eest, seda ma siis ka teen ja ma ütlen teile, mida ütleb kodukord ja see on väga sõnaselge, et päevakorda pärast vastuvõtmist äh, on võimalik muuta äh, äh, äh, äh, vastavalt artiklile sada nelikümmend kaks või, või presidendi ettepanekul, selge, ma saan siis teha ettepaneku muuta päevakorda proua Harms, ma võib-olla ei näe nii välja, aga ma siiski sain aru, mida te tahtsite öelda. ma üritan äh, teie soovi täita, ilma et ma äh, päev, kodukorda rikuksin. arutelu toimub kolmapäeval, proua Ashton teatas, et ta saab tulla teisipäeval, ma üritan siis kõigepealt äh, proua Ashtonile äh, teada anda, et me soovime, et ta tuleks kolmapäeval meie arutelule. kui ta kolmapäeval tulla ei saa, siis ma üritan fraktsiooni esimeestega lahendada homse päeva probleemi. midagi muud ma praegu teha ei saa. ma kordan, et arutelu on ette nähtud kolmapäevaks ja ma üritan saavutada selle, et proua Ashton tuleks kolmapäeval siia, aga kui ta kolmapäeval tulla ei taha, siis ma arutan fraktsiooni esimeestega, kuidas me saaksime seda arutelu pidada ma konstateerin aga, lugupeetud daamid ja härrad, et teie hääletasite nüüd selle, olite nüüd selle poolt, et kui tegemist on äh, kodukorra öö, äh, osas öö, äh, tõlgendamisprobleemidega, siis otsustab president ja et see, selle pannakse kirja ka öö, protokolli ja see ei ole ainult ühekordne sündmus. härra Andor härra president, äh, tahtsin kõigepealt soovida kõigile head uut aastat, kuid äh, väga oluline info komisjonilt, äh, proua Ashton on homme valmis tulema siia ja seda küsimust arutama, kahjuks ta ei saa siia tulla ka kolmapäeval. see on tingitud tema ajakavast, ma tahtsin teile selle info edastada president, härra Andor, suur tänu. nii kaugele me just olimegi jõudnud, et me olime seda konstateerinud. ma räägin nüüd proua Ashtoniga, aga põhimõtteliselt ma nüüd konstateeriks äh, seda ja see käib nii komisjoni kui nõukogu kohta. mitte üheski riiklikus parlamendis ei oleks mõeldav, et äh, mõni minister ei äh, tuleks kohale, kui parlament seda nõuab ma konstateerin nüüd, et Euroopa parlament äh, kutsub kõrget esindajat üles kolmapäeval siia tulema ja seda ma esmalt temaga läbi räägingi. kui on aga tungivaid põhjuseid, miks ta seda teha ei saa, siis me võime üritada päeva jooksul kompromissi leida, aga põhimõtteliselt on asi nii, et äh, komisjoni liikmena või nõukogu liikmena või kõrge esindajana ei saa öelda, et ma ei lähe parlamenti, sellepärast et minu ajakava ei võimalda seda. ma pean ütlema, et äh, parlament ei aktsepteeri seda, kui teda ei austata. So, wir kommen dann zum ja jõuame nüüd tänase päevakorra juurde. ma ei ole saanud taotlusi muuta päevakorda esmaspäeva, teisipäeva ja kolmapäeva osas. ja nüüd jõuame neljapäeva juurde. Äh, kuue fraktsioon taotles äh, muuta inimõiguste küsimuste osas päevakorda ja see ja sõna saab proua kolleeg Zimma. aitäh, härra president. Te enne juba tegite avalduse kolme kurdi aktivisti mõrvamise kohta eelmisel nädalal Pariisis. ma olen teile väga tänulik selle eest ja ma arvan, et tegemist on viimase kahekümne aasta jooksul ainsa korraga, et eh, sel moel on inimesi mõrvatud ja ma teeksin oma fraktsiooni nimel veel ühe ettepaneku, et me astuksime sammu edasi ja et me asendaksime neljapäeval inimõiguste äh, arutelude osas in, eh, Bahreini inimõiguste olukorra alu, arutelu nende kolme kurdi aktivisti mõrvamise aruteluga ja võtaks vastu ka lühikese resolutsiooni, mis eh, ühest küljest tegeleks sellega, et me loomulikult eh, mõistame hukka selle mõrva ja et me palume ja kutsume üles Prantsuse ametivõime tegema kõik, mis võimalik selleks, et tuvastada mõrvarid ja et et äh, me toetame läbirääkimisi, mis toimuvad äh, Türgi äh, ja härra Öcalani partei vahel. presimees, proua Zimmer, ma pean veel kord üle küsima, te soovisite asendada mm, päevakorrapunkti, mis puudutas inimõiguste olukorda Bahreinis, kas polnud nii? kas keegi sooviks toetada proua Zimmeri taotlust ja kas keegi sooviks selle vastu sõna võtta. härra Tšannak, mida teie soovite, kas poolt või vastu? okei okay.. Äh, gibt's jemanden, der gegen den Antrag sprechen möchte? härra Tšannak on poolt erandkorras, kas keegi soovib äh, selle vastu rääkida? härra Soboda, äh, tegemist oli äärmatult er-, häbiväärse teoga ja see, et aga mina toetaks seda, et järgmisel arutelul veebruaris, kui meil on rohkem infot, et me saaksime eh, siis eh, korraldada arutelu, mis puudutavad eh, Türgi valitsuse ja kurdi tööpartei esindajate vahelist rahuprotsessi ma teeks taotluse, et meie ei arutaks seda praegu, vaid järgmisel istungi, osaistungjärgul ja et nõukogu ja komisjon teeksid ka oma, tuleksid ka välja omapoolsete avaldustega. president, ma pean nüüd küsima, et kas te saate sellega nõus olla? ma oleksin äh, tänulik, äh, kui te fraktsioonile esitaksite vastava taotluse järgmise osaistungjärgu jaoks. seega neljapäevast päevakorda ei muudeta.